Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Daamid ja härrad, head kolleegid. mul on hea, väga, väga hea meel, et meie juures on nüüd Gruusia parlamendi spiiker David Usubašvili. tervitame teda siin ma arvan, et ta on tulnud meie ette väga huvitaval ajahetkel, sest valmistame praegu ette Vilniuse tippkohtumist. ja me oleme vaadanud läbi ka poliitilise eh, stsenaariumi võimaliku muutuse Gruusias. esimest korda tundub, et eh, rahumeelne võimuvahetus on võimalik. me tahaksime ka, et võib-olla teist korda see toimuks, sest just õigusriikliku demokraatia eeltingimusi on, et keskkond on selliseks rahumeelseks vahetuseks olemas. ning me näeme, et assotsieerumislepingu läbirääkimised lähevad edasi ning vaatame siis, kas me jõuame ka sinnamaani, et läbirääkimine võib lõppeda. Gruusia on oluline riik riik kui selline, aga ka muidugi geopoliitilisest vaatepunktist. me näeme, et Gruusia näol on tegemist vana Euroopa kultuuri ja traditsiooniga riigiga ning meie silme ees on ka eh, Gruusia Euroopa perspektiiv, aga et Euroopa väärtused, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted mängivad siin olulist rolli ja härra spiiker, äh, meil oleks väga hea meel teie mõtteid täna kuulata siin, nii et me saaksime anda hinnangu siis tendentsidele teie maal. Teil on sõna. Thank you very much, Mr Jim. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad tänan teid selle eest, et te olete otsustanud natukene aega minu kodumaale Gruusiale pühendada. see annab mulle võimaluse teile viimaseid arenguid Gruusias tutvustada ja vastata ka teile küsi-, teie küsimustele. viimase kolme aasta jooksul on Gruusia teie toel uuesti Euroopa Liidu suunas hakanud liikuma, ja suur tänu teile toetuse eest, arvestades nüüd sellega, et ähm, me elame enam-vähem rahulikus keskkonnas, vaatamata sellele, et suur osa meie territooriumist on ikka Venemaa poolt äh, okupeeritud, on äh, mm, äh, võimalus nüüd tänu äh, Euroopa Liidu vaatlejale, äh, vaatlejatele öelda. peab ütlema, et see on olnud tõhus preventiivne meede, mis aitab ära olukorra äh, või aitab ära hoida olukorra halvenemise. seega suur tänu, et te soovite meie koostööd muuta tõhusamaks ja tihedamaks ja see on eriti oluline enne Vilniuse tippkohtumist me äh, näeme, et läbirääkimiste protsessis soovitakse meid aidata selleks, et läbirääkimised ka edukalt päädiks. Äh, ma olen äh, sellist toetust ka varem tundnud, aga nüüd tunnen seda esimest korda valitsuse esindajana varem käisin siin ühe kodanikuühiskonna esindajana, opositsiooni esindajana ja nüüd ma tunnen, kui, eh, kui erinevad need kaks olukorda on eh, ja mida tähendab see, eh, kui esindada valitsust ja kui tähtis on mõelda, milliseid otsuseid peab tegema. nüüd alates kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobri lõpust on praegune valitsus ähm, ametis ja ähm, peab ütlema, et esimest korda äh, ol, viidi läbi äh, valimised mis tõid kaasa tõesti muudatusi, nüüd me oleme peaaegu kakskümmend kaks aastat e, sõltumatud olnud. E, muidugi kahju, et me ei olnud midagi radikaalsemat suutnud varem ette võtta, kuid nüüd me oleme valmis vajalikke muutusi läbi viima. valimised e, peavad tooma uued inimesed võimu juurde ja see on äh, väga tähtis. ja see oli muide minu ja eelmise valitsuse liidrite ja president Saakašvili vahelise kokkuleppe üks aluseid. ja minu Vabariiklik partei ning äh, veel mõned kolleegid, kes osalesid äh, roosirevolutsioonil, mm, me suutsime eelmise valitsuse võimult tõugata ja me teame, et nüüd tuleb arutada demokraatlikult, kuidas äh, võimu hoida pärast äh, valimisi, kuidas seda demokraatlikult teha. Ähm, kahjuks pole kõik seda põhimõtet järginud, palju äh, asju on korraldatud siiski tsentraalselt, võim on koondunud keskusesse uus valitsus on püüdnud midagi siiski muuta, viimase seitsme-kaheksa kuu jooksul äh, oleme väga palju ära teinud. Ähm, opositsioonile äh, kohalikel, äh, kohalikes omavalitsustes ja parlamendis eriti palju kohti ei olnud jäänud ja mm, nüüd oli väga raske Äh, uskuda, et, et tõesti äh, rahvaliikumine äh, juhtis Gruusias asju, et tõesti sooviti Euroopa Liidu poole pürgida ja nüüd ähm, arvati, et, et need, kes võimul on, need on kindlasti NATO vastu, need on Venemaa toetajad. kuidas ühes riigis võib olla kaks kaks poliitilist suunda, et ühed on nagu Venemaa vastased, teised Venemaa pooldajad ja mm, meie nüüd eks eh, suutsime viimaste kuude jooksul eh, näidata, et valitsus, mis koosneb kuuest erinevast poliitilisest jõust eh, ja sinna kuulub ka meie vabariiklik partei, mida mina juhatan, et meil on veel äh, vabari-, äh, Vabade Demokraatide partei, meil on konserva-, äh, konservatiivide partei valitsuses ja neil kõigil on ka sõsarparteid Euroopa Liidus, Euroopa reformimeelsed konservatiivid ning peaminister Ivanovišvili on ka uue partei loonud, Gruusia Unelma eh, partei. Eh, nende sõsarparteisid nimetatakse sotsiaaldemokraatideks, meil on ka veel töösturid, tööstus esindatud koalitsioonis, see on üsna laiapõhjaline koalitsioon. ja meie suutsime näidata, et meie Gruusia välispoliitiline Äh, suund ei ole muutunud. parim äh, näide selle kohta oli parlamendi resolutsioon, mis võeti vastu märtsis. Äh, seda toetasid nii enamus kui ka vähemusparteid. ja see võeti üheselt vastu. dokument toonitas veel kord seda, millised on meie strateegilised eesmärgid. ja me tahtsime selgelt näidata, et Euroopa on meie ainus liikumissuund, Euroopaga lõimumine, NATO-ga lõimumine ei oma alternatiivi. me ei ole isegi mõelnud millelegi muule, sellepärast et lihtsalt muud valikut meil ei ole, kui me soovime oma riiki äh, jõukaks ning turvaliseks muuta äh, valitsus äh, on muidugi uusi ettepanekuid ka vastu võtnud, nimelt kuidas käsitleda meie põhiprobleemi, kuidas äh, lahendada suhted Venemaaga. Äh, ma tahaksin öelda, et see ei pane kaalule meie äh, soovi ühineda või lõimuda Euroopa Liiduga. me ei taha oma strateegilist suunda muuta, kohta eh, ja USA ja Euroopa sõbrad on samas meile öelnud, et me peaksime palju paremi, paremini tööd tegema, et normaliseerida suhteid Venemaaga. seega me oleme alustanud nii-öelda madalaprofiilistest eh, küsimustest, eh, alustades kõnelusi Venemaaga, meil on juba kolm vooru läbirääkimisi peetud, näiteks äh, Äh, on arutatud seda, kuidas Venemaa peab täitma oma kohustust äh, WTO raames äh, seoses vabakaubandusega ja kuidas avada Gruusia toodetele Venemaa turgu. kuidas näiteks tagada see, et sajad tuhanded Gruusia kodanikud, kes elavad Venemaal, see on viisteist protsenti Gruusia kodanikest, et kuidas nemad saaksid edasi-tagasi reisida, ta-, kodus käia, kuidas perekonnad saaksid üksteist külastada, see puudutab ka transporti, pärast kahe tuhande kaheksanda aasta augustit näiteks tühistati lennud Moskva ja Tbilisi vahel, kõik need küsimused olid arutelul ja, ja muidugi ka suuremad küsimused, turvalisus, julgeolek, tolliliit, Venemaa on teinud oma ettepaneku selles suhtes, see ei ole meie jaoks vastuvõetav olnud ja me jääme oma seisukohtade juurde. ja enne Vilniuse tippkohtumist äh, peab ütlema, on äh, toimunud oluline edasiminek töö jätkub, kõnelused jätkuvad ja äh, meil on suur lootus, et äh, me suudame sõlmida assotsiatsioonilepingu, äh, mis aitab ka meie riiki edeneda. nüüd aga samas tuleb ka kodutöö ära teha selleks, et tõendada meie partneritele, et me oleme usaldusväärsed, et meiega tasub koostööd teha. näiteks töökoodeks Gruusia valitsus ja rahvusvahelised organisatsioonid ei jõudnud selles suhtes kokkuleppele aastaid tagasi, ma ei räägi siin ainult ILO-st, vaid Euroopa Liidust ka ja parlament eh, tegi seejärel ära väga suure töö, eriti eh, intensiivselt töötati viimase kuue kuu jooksul ning viidi sisse töökoodeksi parandused, mida toetasid nii ettevõtjad, ametiühingud, poliitilised jõud kui ka rahvusvaheline eh, kogukond ja ma loodan, et sellega on astutud tähtis samm edasi selleks, et lähendada meie eh, seadust seadustiku Euroopa Liidu normidele. samuti oleme me ratifeerin-, ratifitseerinud isikuandmete kaitse seaduse ning äh, on äh, ametisse määratud ka esimene andmekaitse inspektor, äh, ta valiti vabaühenduste kogukonnast, aga tal olid vastava ala kogemused. muidugi meil on ka suuri probleeme politseis on ametis uued inimesed äh, ja on avastatud politsei arhiividest sadu äh, illegaalseid lindistusi, mis puudutavad mitte ainult poliitikuid või opositsioonipoliitikuid, vaid lihtsalt eraisikuid ja neid on äh, siiski alal hoitud, neid linte ja mm, nüüd võttis siseministeerium vastu otsuse, et need lindid ähm, purustatakse äh, ja selliseid asju enam ei tohi korduda. Äh, niisuguste juhtumite ähm, arutelu on seotud ähm, siseministeeriumiga ja siseminister on ka nüüd selle tõttu Eh, arreteeritud, eh, sest arvati, et ta on seotud niisuguste eh, lindistustega ja me oleme alustanud ka kohtureformiga, nüüd kohtunike valimised toimusid kaks nädalat tagasi varem oli nii, et äh, vabariigi peakohtunikul oli eksklusiivne õigus määrata kohtunike ametisse, nüüd on kohtunikud äh, tõeliselt sõltumatud poliitilistest liidritest ja me alustasime ka kohalike omavalitsuste reformi, äh, oleme teinud seda regioonide komiteega koos ja me oleme õppinud Ida-Euroopa riikide äh, kogemustest, näiteks Poola kogemusest ja muide nii meie eksperdid käivad Poolas kui ka Poola eksperdid meil, äh, seega me tahame muuta äh, oma haldussüsteemi, siiani oli meil väga tsentraliseeritud süsteem, teatud eesmärkide saavutamiseks oli see küll hea, aga me soovime, et ka kohtadel oleks inimesed sõltumatud ja vastutaksid omaenda elukorralduse eest. samuti oleme me alustanud infrastruktuurireformiga mm, ja mm, me võtame ka äh, rändeküsimusi väga tõsiselt, iseäranis seoses viisarežiimi liberaliseerimisega. Gruusia oli äh, liiga liberaalne siiani viisavabadus on üle, Gruusial on viisavabadus üle saja riigiga üle kogu maailmaga. midagi tuleks muuta, me peaksime äh, paremini korda seadma oma viisarežiimi selleks, et me äh, tõesti saaksime erinevaid kokkuleppeid sõlmida. ning järgmiseks vähemuste küsimus. see on eluliselt tähtis uue demokraatia kujunemisele diskrimineerimise vastane seadus jõuab parlamenti septembrikuus, juba on astutud konkreetseid samme ja esimest korda on peaminister eh, asja tõsiselt kätte võtnud, eh, teinud öö, eh, otsuseid, näidates, et öö, mis tahes õigustused diskrimineerimisele, vähemuste diskrimineerimisele, olgu tegemist keelelise, religioosse või, või äh, soolise vähemusega, ei ole lubatud. Ähm, ähm, seitsmeteistkümnendal mail äh, toimusid demonstratsioonid, mille käigus äh, võeti kinni inimesi, kes äh, olid seotud äh, ebaseaduslike tegudega tänaval, sinna hulka kuulusid ka Gruusia kiriku, äh, õigeusu kiriku liikmed ja mm, tahaksin rääkida ka Afganistanist. me panustame Afganistani sõjajõududesse, aga kahjuks viimastel kuudel on kümme meie sõdurit surma saanud. samas oleme me näidanud, et ähm, me ei tagane, kuigi äh, meile on esitatud üleskutseid, küsitakse, miks me seal kohal oleme. valitsus on selgelt näidanud, et me ei tagane ja veelgi enam, äh, me oleme äh, lubanud Euroopa Liidule osaleda erinevatel missioon, missioonidel, kaasa arvatud Malis näiteks, äh, seal osalevad ka meie professionaalid. me püüame teha kõik selleks, et tõesti jätkata sealt, kus eelmine valitsus oli suutnud edu saavutada ja püüda vältida äh, vääraid samme, aga muidugi äh, ootused meile on väga suured, sest me saime päranduseks riigi, kus üle viiekümne protsendi rahvast arvab, et äh, nad on töötud. nelikümmend viis protsenti peredest saavad sotsiaaltoetust, sest Äh, ankeetides, küsitlustes äh, vastavad nad, et nad elavad äh, allpool vaesuse taset ja tõesti seetõttu nad saavadki sotsiaaltoetust. meie tahaksime kodanike probleemidele lahendusi tuua, selleks tuleb väga palju tööd teha ja tahaksin teid veel korda täna, veel kord tänada kogu toetuse eest, teie tähelepanu eest, teie valmiduse eest Gruusiat tõsiselt võtta ja äh, teie soovituste eest meile, me hindame neid väga ja me arvame, et äh, me saame oma suunas liikumist jätkata ja väga varsti saab juba eh, siin kõnelda sellest, et eh, Gruusia on Euroopa Liiduga lõimumisel uuele tasandile jõudnud, mis on palju kõrgem ja mis on meie vastastikuseid võimalusi veelgi parendanud. tänan. president. suur tänu. härra spiiker ja nüüd on võimalik sõna võtta härra Liisek, kõigepealt tema on meil raportöör Gruusia teemal. suur tänu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 teiega vahetama siin informatsiooni. endine Gruusia peaminister kuulutas täna välja näljastreigi. see on seotud sellega, et äh, tal keelati kohtuda oma perekonnaga ning äh, lisaks äh, keelati talle ära teleka vaatamine, kuigi vastavalt Gruusia õigusaktidele peaks tal see õigus olema nii nagu alguses juba ütlesin, ma tahaksin teid tänada, tahaksin ka tänada teid, teid, härra juhataja, härra parlamendi spiiker, et te teete koostööd opositsioonierakondadega äh, parlamendis ning see koostöö lähtub vastavalt demokraatlikest tavapärastest põhimõtetest. me teame, et äh, härra Pakrasa, kes on opositsiooni esindaja Äh, hindab seda koostööd heaks. Äh, loomulikult on siin poliitilisi pingeid, aga sellegipoolest äh, läheb see koostöö õiges rajas. ma tahaksin ka välispoliitika valdkonnas teie koostöö eest tänada. see on väga hea signaal konstruktiivsest koostööst, mis võimupartei koos opositsiooniga läbi viib. ma arvan, et selle koostöö suund on igal juhul toetamist väärt. mis puudutab äh, sisepoliitilisi küsimusi, millest te ka siinkohal rääkisite, tahaksin ma öelda järgnevat. Äh, president ning peaminister eelmise Gruusia visiidi jooksul ei teinud äh, saladust sellest, et sisepoliitiline olukord on terav, ärge vaadake, ärge nähke seda kui mingisugust isiklikku rünnakut, aga kuna te olete siin äh, mitte iseenese esindaja ja oma partei esindaja, vaid, vaid ka tegelikult valitsuskoalitsiooni esindaja ja seetõttu ma tahaksin äh, paluda teilt võimalust küsida, kuidas te näete praegu valitsuskoalitsiooni poolt seda mudelit, kuidas äh, teie demokraat-, demokraatia peaks toimima või toimib? väljaspoolt vaadatuna võib öelda, et äh, kuigi te seda võrdlust ilmselt äh, väga positiivselt ei näe, peaksime me küsida, küsima, kas olukord Gruusias ei ole samasugune kui olukord äh, Ukrainas, kas endine peaminister praegu Gruusias ei ole samas olukorras kui proua Tomašenko, teda on vahistatud, vangistatud ning endise peaministri vastu on täpselt samasugused süüdistused, nii et olukord on sarnane. loomulikult on teatud erisusi proua Tomošenko on praegu äh, hoopis paremas vanglas, kui nii võib öelda, aga tal on igal juhul ligipääs televisiooni uudistele ning äh, üldiselt äh, teabele. nii et küsimus, kuidas te näete koostöö ja valitsuse tuleviku koostöömudelit? härra Ussupašvili, lubage kõigepealt Eh, tõesti kiita Gruusiat rahumeelse ülemineku eest, sest esimest korda valitsus vahetus Gruusias eh, ilma probleemideta, ilma verevalamiseta. viimastel valimistel eh, oli Gruusia ühe partei riik, kus oli üks autoritaarne liider riigi eesotsas ja puudus opositsioon parlamendis Äh, polnud koostööd ka opositsiooni üksikisikute vahel ja äh, nüüd äh, härra Ivanišvili kutsub üles koostööle opositsiooni ja valitsuse vahel. see just oli see, mida Gruusial on vaja, mis oli puudu tollal ja nüüd on ta üleminekustaadiumis ühe parteisüsteemilt palju parteilisele süsteemile. reformid tuleb läbi viia, seda rahumeelselt ja valitsevad parteid peavad vältima mõningaid vigu ja äh, lõkse nii-öelda, mis eelmine valitsev partei äh, toime pani ja üks selliseid äh, lõkse, kuhu võib langeda on poliitiline vendetta. me teame, et Gruusia valitsus tõukab taga valitsust, et võtaksid õigusemõistmise enda kätte, aga me oleme näinud pilte mm, vanglatest, sajad eh, inimesed Gruusia vanglates eh, füüsiliselt ja vaimselt väärkoheldud ja tahavad nüüd õiglust. ja sama puudutab neid inimesi, kelle Äh, vara, äh, üheksa tuhat üheksasada viissada inimest, äh, kelle vara konfiskeeriti eelmise valitsuse ajal, et inimesed tahavad nüüd õiglust ja minu küsimus on järgmine, mida parlament saab ära teha, kuidas aidata õiglus nendele inimestele, kes on kannatanud, taastada, aga samas vältida tuleb seda kiusatust asuda poliitilise vendeta teele. ja tähtis on koostööd teha mitte ainult välispoliitilistes küsimustes, aga ka siseriiklikes reformides. koostööd peavad tegema praegune valitsus ja opositsioon, et Gruusia saaks edasi kulgeda teel täie eh, volilise demokraatia poole, kus õigusriigi põhimõtteid austatakse, kodanikuühiskond valdkonnas inimõigusi austatakse. ja veel üks küsimus, see puudutab suhteid Venemaaga. Tbilisis me ütlesime, et me toetame kahel käel Gruusia territoriaalset terviklikkust. mina isiklik ja meie fraktsioon toetab suhtumise muutust Venemaa suunal. Venemaa ja Gruusia jäävad alati naabriteks ju siin ei ole selles mingit kahtlust, nii et suhete teatud normaliseerimine on vajalik. Te olete, teie peaminister on üles näidanud head tahet, aga teisest küljest on see niinimetatud administratiivpiir ja tõkked sellel Äh, ühelt poolt Gruusia tahab rohkem koostööd Venemaaga, aga teiselt poolt jah, see administratiivpiiri tugevdamine. <laughs> see oli kahe kilomeetri pikkune küsimus. proua Neits, palun. Äh, härra spiiker koos kolleegide Liisek ja Rutšekiga, mina olin ka selle delegatsiooni liige, kes hiljuti külastas Gruusiat. härra spiiker, me oleme teineteist tundnud juba aastaid ja mul on olnud hea meel ja au tervitada teid ja teie parteid liberaalide partei üritustel ja me oleme andnud teile kõikvõimalikku toetust, mis meil on õnnestunud anda aastatepikku teile ja nüüd on mul suur heameel näha teid teie praegusel ametikohal ja näha, et sellel ametikohal te teete kõik, mida vähegi võimalik, tagamaks, et parlament hästi toimiks jah, on olnud ju väga raske konfliktide periood teil, eh, konflikt erinevate poliitiliste jõudude vahel. kaks nädalat tagasi meie külaskäigu ajal me kohtusime eh, praeguse opositsiooni esindajatega, kes olid eilsed liidrid ja nüüd on vastupidi uute liidritega kes olid varem opositsioonis ja me tõesti tunnetasime neid pingeid, mis valitsevad ja nägime ka, kuivõrd suur on tahe nendest pingetest üle saada, et Gruusia äh, saaks valmistuda tulevikuks, Gruusia rahvas saaks valmistuda tulevikuks. härra spiiker, ma ei saa samas ka kõrvale jätta seda, et ma äh, tunnen äh, muret selle pärast, et endised poliitilised juhid on vanglasse heidetud. loomulikult meie asi ei ole otsustada, kas on põhjendatud need arestid, kas on kriminaalkuriteod toime pandud või mitte, aga ikkagi see tõsiasi, et võidakse kahtlustada, et kas mitte ikka pole tegemist kättemaksuga nüüd kas sellest üksi ei piisa, et äh, selgitusi jagada ja meile natukenegi rahu äh, tagasi tuua? Äh, teie vastutest me tahaksime kinnitust, et sellele, et kohtuvõimusüsteemi reformimine, et see puudutab ka uurimist, läbiviimist ja kohtuprotsesside korraldamist, tahaksin teilt siin kinnitust. ma tänan. jah, aeg, aeg läheb, Vilniuse tippkohtumine on lähenemas, nii et ei saa siin väga diplomaatlikud edasi olla see ei ole see rahumeelne üleminek, mis Gruusias toimub, nagu teie väidate, sest selektiivset õigust kohaldab teie valitsus. see tähendab seda, et see rahumeelne üleminek on lõppenud. Gruusia valitsus on väga ohtliku tee jalge alla võtnud, poliitiline kättemaks, selektiivne õigusemõistmine ja repressioonid ja see puudutab endist peaministrit Merabišvilit jah, punasest joonest on üle astutud, samamoodi toimus Ukrainas. ja arvestades, kui ulatuslikud on repressioonid opositsiooni vastu, ma ütleks, et olukord on lausa hullem kui Ukrainas, kui võrrelda neid kahte riiki. Need deklaratsioonid, et teil on Euroopa valitud, eh, paraku ei ole usutavad, kui me vaatame fakte. Gruusia valitsus ja kohtusüsteem rikub Euroopa Liidu demokraatia põhimõtteid ja norme. ei saa vanglasse heita opositsioonijuhte ja see on demokraatia peamine põhimõte. kui te opositsioonijuhid heidate vanglasse, siis teie rahvalt te võtate ära valikuvabaduse. jah Äh, see on hea, kui teie äh, valikud Euroopa sihikule võtta on endiselt jõus ja vastavad tõele. vastasel korral assotsiatsioonileping äh, ja väljavaade Euroopa Liitu saada raugevad, kui valitsus ei muuda oma suhtumist. vastasel korral me oleme sunnitud ka oma doktriine ida ja lõunanaabrusriikide suhtes muutma. mina raportöör lõunapoolsete naabrite osas, aga ma olen väga muru, mures äh, Gruusia pärast, kui enne Vilniuse tippkohtumist olukord ei muuta. aitäh, minagi hindasin, härra spiiker, seda, et te tulite meile. ja teie välisminister ka väga avameelselt eh, kohtus meiega ja vahetas mõtteid meiega. nüüd Libor Rutšek, eh, minu kolleeg juba küsis ja mina küsiksin juurde, kas te leiate, et teie jõupingutused parandada, normaliseerida suhteid Venemaaga Äh, on leidnud positiivset vastukaja siis Vene poole pealt, eriti mis puudutab sõjalist äh, okupatsiooni, mis praegu on reaalsus. ja te rääkisite äh, millestki, mis on nüüd aastaid juba toimunud, nimelt isikuandmete kogumine ja šantažeerimine nende alusel. ja te näikse viitavat vihjavad, et endine siseminister tegeles sellega. kas see on midagi, mis piirdub ainult siseministeeriumiga või on seotud ka endise peaministriga, kes on vanglasse heidetud? mis põhjusel? milliseid kriminaalsüüdistusi, kui üldse on neile esitatud või on asi nii, et tegemist on eh, selektiivse õigusemõistmisega, poliitilise vendetaga, nagu siin kõlas. ja see, ütlesite ka, et teie viisasüsteem on olnud liiga liberaalne, viisarežiim on olnud liiga liberaalne ja see on seotud selle rolliga, mida teie riik etendab korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse küsimuses. kas te tegelete nende teemadega, kas see on teie sisereformide käigus ka tähtsal kohal? Uh, thank you, Mr President uh,, very warm welcome, Mr Speaker mm.. härra Tänak e, jah, te kirjuta-, kirjeldasite ennast kui valitsuse esindajat, Gruusia valitsuse esindajat Äh, isegi valitseva partei spiiker äh, hu-, huvi, peab ikkagi ennekõike parlamendi äh, ja mitte täitevvõimu huve ju esindama, võib-olla see läks lihtsalt kuidagi siin kaotsi, oli väike lapsus. aga sellele vaatamata ma tervitan seda, et Gruusia unistus, valitsus, mis moodustati, ei ole radikaalselt välispoliitikat revideerinud, mille ta sai pärandiks eelmiselt valitsuselt ja tahetakse paremaid suhteid Venemaaga, aga see ei tähenda seda, et e, nüüd oma territoorium maha müüakse, mis praegu on okupeeritud Venemaale. ja suhted konservatiividega koalitsioonis ja nii edasi, aga ma tahaksin välispoliitika kohta küsida ja rääkige siis enda nimel parlamendi eh, saadikuna eh, Lõuna-Kaukaasia ja naabrus, kas suhted Venemaaga eh, parandavad ka suhteid Armeeniaga? ma olen Armeenia suur sõber ja nüüd ma tean, et nemad on Gruusia ja Aserbaidžaani vahel surutud. Mm, Aserbaidžaan oli tihedalt seotud Türgiga Eh, nüüd teie suur sõber Türgi eh, ja suhted temaga, eh, mida see kõik, mm, kuidas see kõik seondub Türgi püüdlustega Euroopa Liitu liikmeks saada ja kommenteerige seda teemat. ma tänan, ütleb härra Salafranca Äh, suur tänu, et tulite, härra Usupašvili kohtuma meiega siin Euroopa Parlamendis. mina olen koordinaatoriks äh, siin komisjonis äh, Rahvapartei fraktsiooni jaoks, aga täna ma mm, tahaksin teilt küsida järgmist. mina olen teie riigi sõber ja mulle meenub, et Euroopa Parlament on alati tahtnud tugevdada Euroopa Liidu ja Gruusia vahelisi suhteid. ja mina äh, olen ka seisnud selle protsessi eest. ja nüüd ma tahaksin teada, kas teie, härra spiiker, teate nendest probleemidest, Ehm, mida see ülemineku periood on tekitanud rahvusvahelise üldusele, igasugused üleminekuperioodid loomulikult ei ole lihtsad ja nüüd ma ei räägi oma fraktsiooni esindajana, vaid lihtsalt eraisikuna. nimelt me tahame, et igasugune üleminekufaas oleks võimalikult demokraatlik ja ei tohi toimuda selektiivset õigusemõistmist või poliitilist kättemaksu. aga rahvusvaheline üldsus näeb, et see toimub ja see on lausa nagu tagasiminek arengus ja poliitiliste lii-, opositsiooniliidritel ei lasta valimistel osaleda Teie olete valitsuskoalitsiooni liige ja teil proua Gomes esitas väga otsese küsimuse. kuidas on nende süütuse või süüga, kes praegu on vanglas? Need, kas neid kohtulikke meetmeid, mida praegu on rakendatud, oli neid ikkagi vaja nii drastilisi võtta? ja äh, kohtueelne kinnipidamine, võib-olla selle saaks asendada koduarestiga või lihtsalt passide konfiskeerimisega või mingite muude leebemate meetmetega. me mõistame, et Gruusia oli moderniseerumas ja edasi liikumas ja rahvusvaheline üldsus nüüd näeb, et need arengud on peatunud ja on küsimuse alla, lausa küsimärgi alla sattunud. ja meie jaoks on ülimalt oluline, et ei toimuks kättemaksu ja et õigusemõistmine ei oleks selektiivne. nii palju minu poolt. ja suur tänu, et tulite Dankeschön, Herr Präsident. Uh, äh, Mr President, I will... ma tänan, härra spiiker, minagi tahaksin äh, tervitada teid siin Euroopa Parlamendis. ja kui tohib, siis meenutan teile, mina olen Sloveeniast ja meil on traditsioonilised see head kontaktid, kultuurilised, poliitilised ja majanduslikud kontaktid olnud Gruusiaga. ja isegi kaugetel aegadel, kui me see iseseisvuse nägemus oli veel väga, väga kauge nägemus ja veel väga soov, olid meie tihedad sidemed juba. ma ühinen nende kolleegidega, kes hoiatavad poliitilise kättemaksmise eest ja jagan seda muret, mis siin kõlas, et inimesed heidetakse vanglasse. ja väga kiiresti otsustatakse nende üle. ja lihtsalt sellepärast, et nemad esindavad ja sümboliseerivad endist valitsust. nii et minu palve teile Te olete minu jaoks demokraatlikult meelestatud inimene, palun tehke ettepanek oma valitsusele, et nood oleksid ettevaatlikud. mõnikord me siin parlamendis kaitseme oma nii-öelda leeris olijaid, nende vastu, kes ei ole meiega ühes leeris ja kiidame just neid, kes on meiega poliitiliselt seotud ja tõrjume teisi. aga on põhimõtted, mis on kõigele sellele vaatamata väga tähtsad ja üks neid põhimõtteid on mitte kätte maksta ja tahaksin ühe küsimuse teile esitada. kas te näete, et teil, selle ri piirkonna riikidel oleks võimalik üles näidata algatust rohkem, et selle piirkonna probleemid lahendada, näiteks Mägi-Karabahhia probleem ja teised probleemid, millest on juttu olnud kahepoolsetes kohtumistes iga riigiga. võib-olla oleks väga hea, kui teie ideed ja energia oleks suunatud nende probleemide lahendamisele, mis seal piirkonnas on, et see algatus tuleks just teilt. et see suurendaks usal-, suureneks usaldus teie ja teie naabrite vahel seal piirkonnas. milliseid võimalusi te näete siin enda jaoks? suur tänu, nüüd palun vastused. For... ma tänan väga huvitavate küsimuste eest ja teemade eest, mida te tõstatasite, ma kirjutasin need kõik üles, aga ma kardan, et ma kõikidele äh, Eh, küll vastata ei jõua põhjalikult, need on põhimõttelised küsimused, aga ma teen oma parima. ma alustan sellest, et kes ma olen, kas ma esindan valitsust või keda ma siis esindan, mina esindan eh, Gruusia koalitsiooni, ma olen koalitsiooni aseesimees, härra Ivanišvili esimees siin, eh, jah, teeb, meil on poliitiline selline struktuur, koalitsioon, kuhu kuuluvad meie parteid ja loomulikult mina võtan vastutuse meie poliitilise meeskonna eest poliitikuna ja samas on minul ka vastutus parlamendi töö eest. Eh, parlamendi eh, spiiker küll ei tea, kuidas ta saab võtta vastutuse parlamendi otsuste üle. aga jah, ma Gruusia koalitsiooni esindan ja olen valmis vastama selles eh, ametis kõigile vastut-, kõigile küsimustele. nii palju siis selgituseks, kes ma olen. vastan nii hästi, kui suudan. nüüd Venemaa ja uue valitsuse poliitika ja see, kas Venemaa äh, ka positiivseid samme meie suunas astub, mitte eriti äh, lihtsalt läbirääkimised toimuvad nende küsimuste üle, mm, mille üle nad ei taha läbi rääkida või keelduvad läbi rääkimast, öeldes, et ei ole mõtet rääkida president Saakašviliga ja Saakašvili valitsusega, aga äh, Ivanišviliga ollakse väikseid küsimusi näikse nõus arutama. nii et äh, e-, esimesed Gruusia veini koormad on nüüd juba Venemaale liikunud üle piiri ja sellised väikesed sammud on toimunud. nüüd veel midagi, see eraldusjoon, halduspiir, administratiivpiir, mis meil on. Eh, jah, minu hinnangud näitavad, et Kreml ei tunne ennast väga mugavalt olukorras, kus Gruusia valitsus on valmis konkreetsete teemade üle läbirääkimisi pidama. Nemad eh, tahaksid äärmusi pigem näha, kui keegi on kõigele vastu eh, ja väga radikaalselt, eh, siis nad teavad, kuidas talitada või kui teine ütleb, et hästi, ma olen nüüd siin, võtke, mida tahate, kas või kogu riik kui äh, Gruusia valitsus tõmbas väga selge piirjoone ja ütles, et sellest joonest me üle ei astu, ükskõik mis kahjustab meie NATO integratsiooni ja Euroopa integratsiooni, nendel teemadel arutelusid toimuda meil ei saa, aga muudel teemadel palun väga. ja selline lähenemisviis ei ole eriti mugav Venemaale ja nüüd nad sondeerivad just äh, pinda Gruusia uue juhtkonnaga, et kas nad käituvad nii, nagu Saakašvili käitus aastal kaks tuhat kaheksa augustikuus või teistmoodi. niisugused asjad praegu toimuvad, aga meie poliitika on väga avameelne ja siiras ja me ütlesime, et me üksinda Venemaaga läbirääkimisi ei pea. Nad tahavad Genfi läbirääkimiste tähtsust pisendada, kus ka Euroopa Liit ja USA kohal on. ja nad nüüd üritavad äh, kaasata meid otsekontaktides piiriküsimuste üle ja muude küsimuste üle, aga me ütlesime väga selgelt neile, et nii ei lähe läbirääkimised Vene veinide ja toodete üle on üks asi, aga julgeolekualased läbirääkimised ja piiriküsimuste arutelu toimuvad Genfis ja see ei muutu. ja hetkel mul ei olegi muud lisada, et et me ei saa öelda, et see oleks tulemusi toonud, aga meie arvates alternatiivi ei ole ja keegi ei ole seda meile ka välja pakkunud kogu aeg toimuvad konsultatsioonid ja suhted meie NATO sõpradega, Euroopa Liiduga ja Venemaa teab seda suurepäraselt, et ei ole mingeid muid kommunikatsioonikanaleid või kontaktide pidamise võimalusi, nii on see olnud ja jääb. nüüd need konfliktid piirkonnas Mägi-Karabahh ja Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja nii edasi ma ei arva, et Gruusia praegu suudaks mingit algatust üles näidata, me lasime võimalused käest rooside revolutsiooni ajal. augustis kaks tuhat kaheksa kadusid meie võimalused, seda saanuks vältida ja see katastroof, mis toimus, võinuks ära jääda. oli targemaid valikuid võimalik teha, aga neid ei tehtud jah, me peame nüüd reaalsust mõistma. Gruusia ei suuda uusi algatusi üles näidata. mida me üritame? me üritame riiki edasi arendada, seda territooriumi, mis on Gruusia valitsuse kontrolli all, mis ei ole okupeeritud ja hoida rahu. jah, kõik annavad meile seda nõu. me ise ka teame seda, aga paraku äh, meil ei ole võimalik Mägi-Karabahhi konfliktis ka positiivset rolli etendada just sellepärast, et meie olukord on, nagu ta on. nüüd, mis puudutab Armeeniat, Aserbaidžaani, Türgit, Venemaad, meie naabrust, kõik, kes jälgivad, mis toimub, teavad, kui raske on Gruusial hoida häid suhteid kõigiga me üritame seda teha, me saavutame seda, meil on head suhted kõigi naabritega, aga see nõuab igapäevast tööd. Aserbaidžaaniga me praegu töötame uute energiaprojektide kallal, transpordikoridori projektide kallal, aga paraku teile on teada põhjused, miks Armeenia ei osale nendes. Gruusia tahaks uut, uusi projekte, kus Armeenia ka kaasa lööks, sellest tugevneks kõigi julgeolek, aga paraku see nii ei ole läinud. samas Äh, tahaksin veel ühte nimetada. eelmine valitsus mõistis Tšerkessi rahva genotsiidi ja ütles, et selline asi on toimunud. meil on Armeenia lõunapiiril. ja armeenlastele hästi teadaolevatel põhjustel me ei tee seda, sest see on väga delikaatne teema, sest siin on Türgi kohe ja eh, poliitika Põhja-Kaukaasia suunal. Eh, need ei ole produktiivsed teemad, sest meil tuleb siin väga eh, ettevaatlikult talitada. jah, inimeste vaba liikumine, viisanõude kaotamine. ka sellega tuleb tegeleda ja siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi all luuakse uus ametkond, kes sellega tegeleb ja andmete kogumise normaalne süsteem ja piirid, kaitsmise eh, küsimused, kõige sellega tegeletakse, organiseeritud kuritegevus. mõned süüdistused, et Gruusia territooriumil Äh, midagi sellist halba toimub, need ei ole kinnitust leidnud. aga loomulikult meil on vaja oma piire kõikides suundades hoopis paremini kaitsta, ükskõik siis kas ida või põhja suunal. nüüd selektiivne õigusemõistmine. üheksa aasta kestel üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti ametiisikuid külatasandist kuni kõrgema tasemeni välja olid ühe partei esindajad, see oli Ühendatud Rahvusliikumine UNM. UNM-i esindajad olid võimu juures, nii et iga asi, mis toimus selle üheksa aasta jooksul ja mida uuritakse, Äh, ikkagi viib selle partei liikmeteni, UNM-i, mitte vabariiklike partei esindajate juurde, mida mina esindan, vaid meie olime tookord välistatud poliitikast ja miks te siis olete äh, üllatunud, et kui neid skandaale uuritakse, et kes nende skandaalide taga olid, kes olid need toimepanijad, kes süsteemselt piinasid või äh, lindistasid äh, kohalik politseinik, kui äh, sellega tegeles, siis siseministeeriumis olid need materjalid säilitamisel. meil on siin tohutu probleem, tuhanded inimesed praegu kirjutavad meile, ütlevad, et nende allkirjad on kirjade all, millega nad andsid ära tasuta oma vara valitsusele, sattus sinna surve tulemusena. kes kodanikel sellist survet avaldada sai, naaber või opositsiooniliite või kes siis? see parlamendi hoone, mõned on teist käinud seal kohal kakssada miljonit dollarit läks maksma Gruusiale selle hoone ehitamine, kuus kuud. pärast seda, kui me tulime võimule, siis meie kontrollikoda uuris, kust see raha tuli, kes need arved kinni maksis. hoone ei ole lõpetatud, generaalplaani pole. mingit norme ei ole järgitud selle hoone ehitamisel ja mis nüüd me avastame? et see e, rahastamine ei tulnud eelarvest, vaid loodi spetsiaalne üksus, kellel läks valitsuse rahalised vahendid üle ja äkitselt üks hektar e, maast müüakse e, ära kümnekordse turuhinnaga. miks nii? meile öeldi justiitsministeeriumis ütlevad inimesed ja peaprokurör ka käskis eh, meil seda maad ehitada, maad osta, sest eh, meile avaldati survet. kuidas nüüd talitada sellistel juhtudel, kuidas tegeleda sellega, meie saame nõu. Eh, jah, on olnud eksimusi, aga tuleb unustada need eksimused, vastasel korral teid hakatakse süüdistama kättemaksus me oleme valmis selleks, sellepärast me olemegi amnestiat pakkunud valitsuse liikmetele, endistele liikmetele, vähemusele. me oleme valmis andma amnestia kõigile peale eh, ministrite ja aseministrite, sest meil tuleb ka Gruusia rahvale ju aru anda. Neile kuulub meie riik ja nemad on ohvriks olnud ja kui te nüüd nõu annate, andestage kõigile, ükskõik mis nad siis toime panid, siis mm, me tahaks teistsugust nõu, et mis siis õigusemõistmine on, kuidas edasi siis sellisel juhul talitada, mida teha? Euroopa Liidu resolutsioon maikuust kakskümmend kuus aasta kaks tuhat üksteist käsitles Gruusiat. tollal kutsuti üles Gruusia valitsust uurima läbipaistvalt kahekümne kuuenda mai sündmusi, sealhulgas politsei tegevust ja Euroopa Liit hoiab asjal silma peal. jah, ma loodan, et Euroopa Liit tõesti hoiab asjal korralikult silma peal ja jälgib, mis toimub. nüüd Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus aprillist kaks tuhat üksteist kohut hämmastab see, kuidas on kuritarvitatud riigivõimu, siseministeeriumi, prokuratuuri, president, parlament on kõik ühel meelel äh, takistanud õigusemõistmist mõrvade puhul härra Merabišvili, kellest kolm kuud tagasi sai tema partei peasekretär ja kes juulist kaks tuhat kaksteist kuni augustini äh, oli peaminister, enne seda oli kaheksa aastat minister koos justiitsministriga, kes kohe pärast valimisi põgenes riigist. tema oli siseminister. Need olid kaks kõige võimsamat isikut Gruusias, kes ei tea Gruusia ajaloost seda, väga halb. ja millised on süüditused tema vastu? ma loodan, et ma pean nendest teile rääkima, me oleme palunud kohale saata vaatlejad öö äh, aga isik, kes käib seal, on kaks nädalat seal kohapeal, siis on kaks nädalat siin, temal on seal meie juures juurdepääs kõikide kohtumaterjalidele. me tahame, et ta seal rohkem oleks ja vaatleks, mis toimub. jah, võidakse ju öelda, et mina olen siin erapoolik, aga härra, härra Merabishvili juulis, neljandal juulil sai temast peaminister, viiendal juulil kakskümmend tuhat, kaks tuhat inimest võetakse kohe tööle kolm kuud enne valimisi ja milleks? selleks, et lugeda Gruusias tööta inimesi kokku ja tema käib välja sellise projekti. E, esimesel oktoobril meil valimised ja septembrikuus kakskümmend kaks tuhat Gruusia last e, eelarvest makstakse kinni selle e-, eest, et nad loevad kokku inimesi, kes on töötud ja need kakskümmend kaks tuhat inimest siis räägivad, mida nad septembrikuus tegid. tegelikult nad agiteerisid UNF-i kasuks üks kuu enne valimisi. ma ei tea, nagu ma ütlesin mul oleks väga hea meel, kui ma ei peaks nendes konkreetsetes asjades siin rääkima, aga minu palve teile kõigile. Äh, ärge uskuge siis mind ja teisigi poliitiliselt kallutatud isikuid. uskuge siis rohkem sõltumatuid vaatlejaid. Amnesty International, Human Rights Watch, nemad on teinud äh, ka omad järeldused kahekümne kuuenda mai sündmuste kohta ja teiste nähtuste kohta meil. nii et ma tänan teid väga teie küsimuste eest, tänan teid teie soovituste eest, ma võtan neid väga tõsiselt. ja ma olen valmis seda ka jätkuvalt tegema, aga samas oma koduriiki viima kaasa tänasest arutelust ühe õppetunni. mis asi on selektiivne poliitiline õiglus? härra Saarjus-Volski andis mulle hea õppetunni, mis asi on selektiivne poliitiline õiglus ja õigusemõistmine. kui me teame, mida me tahame ja ütleme seda ja punkt. selektiivne poliitiline õigusemõistmine võib toimuda mitte ainult Gruusias, mujal ka. ja kui te juba teate, et Gruusias on asjad nii olnud ja sellepärast jääb Gruusia ilma sellest ja teisest ja kolmandast, siis on see teie avaldus. ja ma õpin sellest, selektiivne poliitiline õigusmõistmine on midagi, mida ei tohiks kunagi toimuda ja ütlen ka valitsusele seda. Uh, härra Tannak palub sõna veel paariks hetkeks. härra juhataja, härra spiiker, te mainisite sellest, kuidas äh, manipuleeritakse äh, maahindadega ning äh, milline korruptsioon toimub, aga minu küsimus, äh, mina, kes ma olen tegelikult äh, selle vastu, et iga kuu Strasbourgi terve see karavan läheks ja see tsirkus siin lõpeks. ma tahtsin küsida, kas teie juhtiv valitsus püüab teise asukoha sulgeda, viia üle valitsuse töö Tbilisisse ja lõpetada ära maksumaksja raha ja kui te ei ole mõelnud selle peale, siis tehke seda Okay. Uh, the answer, the answer is okay. irrefutable. Well, on, on... härra spiiker, parlamendi suhtes äh, kõigepealt tahaksin ma öelda et me tahame niivõrd tihedaid kontakte Euroopa Parlamendiga kui vähegi võimalik ja seetõttu suur tänu kõigile, kes on külas meil käinud, külas käinud Gruusia parlamendil, ükskõik kes vanal või uuel hoonel. me püüame kõige paremal moel kasutada nii meie hooneid kui ka maksumaksja raha. põhiseaduse muudatus on ellu kutsutud, mis võimaldab tööd teha ka Tbilisis, selleks et meie töö oleks tõhusam ning et see oleks ka poliitilisele elule tegelikult lähemal, praegu see nii ei ole. inimesed, äh, kui käivad äh, Gruusias, äh, ei, ei suuda me nendega kohtuda, sellepärast et nad on kaugelt teisest parlamendi asukohast ja mitmete organisatsioonidega seetõttu me ka kohtuda ei saa. me tahame hoida silma peal sellel, kuidas maksumaksja raha kasutatakse, kuidas seda kasutatakse praegu näiteks presidendi poja harimiseks, kontsertide ja muude asjade tarvis me tahame kasutada maksumaksja raha parimal võimalikul moel ja me tahame kasutada parimal võimalikul moel ka ettevõtete raha, sellepärast et eraettevõtjaid ei tohiks maksustada äh, selleks, et äh, nad äh, avaliku hüve eest seisaksid, neid peaks maksustama üks kord ja nii ongi suur tänu, härra Saarjus-Volski tahtis midagi veel küsida, aga kui me alustame selle debatiga otsast, siis ei ole meil piisavalt aega selleks, et rääkida teistest asjadest. mina ei hakka midagi avasta, avama siin. härra Saarjus-Volski ütleb, et valitsus paneb inimesed vangi eh, selleks, et eh, näidata, mis juhtub siis, kui seista üle praegu, eh, seista vastu praegusele valitsusele. ta ütles meie delegatsioonile seda otse. ma tahaksin öelda Äh, ütleb härra spiiker, et see ei ole õige, see ei vasta tõele. ta annab õppetunni neile, kes tahab olla, tahavad olla tema vastu. see on süüdistus, mille suhtes ma tahaksin tõestust näha. Teie poolt või kõigi poolt, kes iganes sellel koosolekul käis, kui meie peaminister ütles, et äh, ma karistan inimesi, kes äh, on minu vastu. jah, härra Saakašvili tegi seda härra Ivanišvili ei tegele selliste asjadega ja ma tahaksin näha lindistust sellest koosolekult või veel tõendajaid inimesi, kes käisid härra Ivanišviliga kohtumas. kas see on, tundub teile piisavalt õiglane? suur tänu, ütleb härra koosoleku juhataja. suur tänu, et tulite. Te näete, et küsimused ei ole alati võib-olla kõige viisakamad. aga dialoogi tuleb igal juhul jätkata suur tänu, ütleb härra Usubašvili ja loodan, et näeme teid äh, taas siin ja ka Gruusias. How is it? Mr. Tedo. Tedo is here. Yeah? Uh, yeah.